Good afternoon, ladies and gentlemen. tere pärastlõunat, daamid ja härrad. <laughs> palun võtke istet. jätkame meie regikomisjoni koosoleku päevakorda täna ja hakkame hääletama. ma näen, et äh, kvoorum koos. raportöörid on kohal vähemalt mõningate raportite äh, jaoks olemas ja me saamegi algust teha ja nimelt eh, iga-aastase raportiga kaks tuhat viisteist Euroopa Liidu finantshuvide kaitse, pettusevastane võitlus. meie raportöör on äh, proua Tšufrida. alustame kompromissiga üks, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss number kaks, kes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist. kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime palun elektrooniliselt. elektrooniline kontroll, muudatusettepanek number kolmteist, hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud. kompromiss kolm, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kompromiss number neli, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kolm, kes on poolt? kes vastu? erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud kompromiss kuus, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa järgnevalt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss number üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kaks, kes on poolt? kes vastu? erapooletud? mulle tundub, et see on vastu võetud, aga kontrollime palun igaks juhuks. ja siis teame kindlalt. muudatusettepanek nelikümmend kaks, elektrooniline kontroll, palun hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud. kompromiss kümme edasi, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend üheksa, kes on poolt? kes vastu? erapooletud, vastu võetud. nüüd lõpphääletus, palun nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine lõppenud. ja see arvamus on sellega vastu võetud. kakskümmend kaheksa poolthäält ja kaheksa erapooletut. nii et palju õnne raportööle. Our next vote Uh, järgmiseks hääletame eelarvele heakskiidu andmist. järgnevalt äh, siis äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta üldeelarve kasutamise heakskiit äh, Euroopa Komisjon. Iskra Mihhailova on raportööriks, kompromiss üks, hääletame kõigepealt, kes poolt vastu, erapooletud ja vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. muudatusepanek kaksteist, kes on poolt, kes vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusepanek neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek viisteist, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud ja vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend viis, kes on selle poolt, kes vastu, erapooletud ja vastu võetud. kakskümmend kuus, kes on poolt, kes vastu, erapooletud ja vastu võetud. kompromiss number neli, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusepanek kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kompromiss kuus, poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kompromiss seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusepanek kolmkümmend, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et see on vastu võetud, aga kontrollime igaks juhuks. muudatusepanek nelikümmend kaheksa, elektrooniline hääletus, hääletamine on alanud 48. Eight. nelikümmend kaheksat hääletame. The vote is closed. hääletamine on lõppenud. vabandan, hääletamine sellisel kujul ei loe, sellepärast et Rahvaparteil on üks hääl üle, palun. see lihtsalt ei ole võimalik okei okay,, let us repeat the vote. kordame palun elektroonilist hääletust, hääletame muudatust nelikümmend kaheksa. hääletamine on alanud. lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend üheksa. kes on selle poolt? kes vastu? erapooletud? tagasi lükatud viiskümmend üks, kes on poolt, kes vastu, erapooletud ja vastu võetud. kompromiss kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. ja nüüd läheme edasi lõpliku hääletamise juurde, teeme seda elektrooniliselt ja hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud ja see arvamus on vastu võetud, suur tänu um,. We continue now with the next. järgmisena hääletame Euroopa majanduspoolaasta koordineerimise poolaastat äh, iga-aastase kasvu Äh, analüüs kaks tuhat seitseteist, raportöör on härra Hetman ja alustame hääletamist kompromissist üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek number neli, kes on poolt? vastu? erapooletud ja tagasi lükatud. viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek number kuus, kes on poolt, kes vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatus, kontrollime, hästi, kontrollime muudatusettepanekut number kuus elektrooniliselt, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud kui loete ära Rahvapartei liikmed, siis neid on ju vähem kui kaksteist, kuidas neid saab siis üle olla? It is okay. a problem yeah.. Okay, it so is rejected. see on tagasi lükatud. muudatusettepanek number seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksas, kes on poolt? kes vastu? erapooletud, tagasi lükatud. üheksa kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud. kümme, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist, poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et see on tagasi lükatud. kompromiss kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist. tahate kontrollida, olgu, kontrollime seitseteist, elektrooniline hääletus ja hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. kaheksateist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üheksateist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üks, palun, muudatusettepanek kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, kolmkümmend kaks, palun, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend neli poolt vastu, erapooletud. palun kontrollime kolmkümmend neli. elektrooniline hääletus ja hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss number viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusepanek nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. nelikümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. ja nüüd äh, lõpphääletus elektrooniliselt, palun, hääletus on alanud And the vote is closed. ja lõppenud. ja arvamus on sellisel kujul vastu võetud. kolmekümne ühe poolthäälega. suur aitäh teile. And now Now we go for the draft motion for... edasi resolutsiooni eelnõu, mis puudutab eh, Euroopa tõuke- ja investeerimisfondide operatsiooniliste programmide rakendamist, mõju ühtekuuluvuspoliitikale ning eh, tee edasi. rahvapartei ja härra Novakov on selle arvamuse ettevalmistajad ja alustamegi kompromissiga number viis, kes on poolt kes on vastu, erapooletud ja vastu võetud. kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. seitse poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kompromiss kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend poolt vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. kompromiss üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend viis. kes on selle poolt, kes vastu, erapooletud ja tagasi lükatud? üksteist, kes on poolt, vastu erapooletud ja vastu võetud. kompromiss kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kuuskümmend kuus, kes on selle poolt, kes vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime palun kuutekümmet kaheksat elektrooniliselt kontrollime praegu ja hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. ja see on vastu võetud. kuuskümmend üheksa, kes on poolt, kes vastu, erapooletud ja vastu võetud. kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusepanek kaheksakümmend neli. kes poolt, vastu? siin on suuline muudatusepanek ka veel. kas keegi on selle suulise muudatusepaneku vastu? ei ole siis hääletame kaheksakümne neljandat koos suulise muudatusepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend kuus langeb ära. ja läheme kaheksakümne üheksa juurde kes on selle poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusepanek number üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss üks, kes poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kümme, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek üksteist suulise muudatusettepanekuga, kes on selle suulise muudatusettepaneku vastu, keegi ei ole, siis üksteist hääletame koos selle muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kaksteist järgnevalt, kes on poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. kompromiss number kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kompromissettepanek number neli, poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud kaheksateistkümnes muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. ja nüüd läheme lõpphääletuse juurde edasi. teeme seda elektrooniliselt ja hääletamine on alanud. The vote is closed. hääletamine lõppenud. ja see on vastu võetud nii et suur aitäh resolutsiooni ettepanek on nüüd koos ja suur aitäh seda hääletamast! Okay. Can you sign the question? Yes, I will. okei okay,, ladies and gentlemen. daamid ja härrad, palun kõigil asuda oma kohtadele. jätkame oma päevakorra järgi, regikomisjoni päevakorra järgi tänaseks pärastlõunaks ning mul on hea meel tervitada siin härra Lemeetrit, kes on regionaal- ja linnastupoliitika peadirektor Euroopa Komisjonist. usun, et paljud meist on temaga juba kohtunud. ning nüüd on meil võimalus teda tervitada meie komisjoni istungil täna. lubage, et ma alustan sellest, et soovin härrale Meetrile edu tema töös, tema peadirektoraadis ning äh, ootame meeldivat koostööd temaga järgneva kahe poole aasta jooksul, alustades nõukogu ja komisjoniga ettevalmistusi järgmiseks äh, tsükliks regionaal- ja linnastupoliitikas pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. ent loomulikult on meil äh, terve rida muid kohustusi seoses komisjoni järelevalvekohustuste ning äh, õigusloomega. anname teile umbes viisteist minutit teie ettekande tegemiseks ning äh, siis tulevad meiepoolsed soovitused ja, ja märkused ja alustame koordinaatoritest, aga nüüd on sõna teil suur tänu, proua Mihhailova! tahaksin samuti teid õnnitleda alustuseks tagasivalimise puhul. ning usun, et teie head soovid minule äh, sisaldavad märkimisväärses osas äh, isekaid huvisid minu hinnangul on praegu väga sobiv hetk teie komisjonile ettekannet teha, sest nagu te märkisite, on mul oma esimest ametis oldud kuude jooksul võimalust olnud kohtuda mitmete teie komisjoni liikmetega, näiteks oktoobris, kui teil oli ühisistung kultuurikomisjoniga aga jaanuar on loomulikult iseäranis äh, soodus aeg rääkida teile meie ambitsioonidest ja meie töökavast ning äh, loomulikult kuulda, kuulata ära teie seisukohad selle osas, mida ootate meilt järgneval aastal käesoleval aastal siis. ma ei tahaks äh, rääkida kontekstuaalselt. ütleksin lihtsalt, et kaks tuhat seitseteist minu jaoks on täiesti uudne aasta ning meie järgnevas arutelus käsitleme seda mõtet ehk natuke pikemalt. võttes ette meie töökava, tahaksin teile esineda ettekandega, mis on jaotatud kolmeks osaks, esimene on rakendus, ehk siis praegune ajaperiood, teine osa puudutab juba menetluses olevaid õigusloome ettepanekuid ja kolmas puudutab siis perioodi, mis järgneb aastale kaks tuhat kakskümmend, ehk siis ettepanekud järgnevaks programmeerimisperioodiks. mis puudutab rakendust, siis ei ole me selgelt jõudnud nii kaugele, nagu me oleksime seda soovinud kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend perioodis. möödunud on kolm aastat. käesoleva raamistikuperioodi algusest ja meie ootused olid kõrgemad. samas on ka häid uudiseid. me oleme need saanud viimasel, viimase paari kuu vältel, nimelt on märkimisväärselt kiirenenud projektide valimine viimastel paaril kuul. nüüd ma loodan, et umbes nädala pärast saame konkreetse kinnituse ka, sellepärast et käesoleva kuu lõpuks peavad liikmesriigid saatma meile täiendatud andmed. muuhulgas ka projektide valimise numbrid ning võrreldes oktoobri lõpust pärinevate eelmiste andmetega ootame, et äh, uued numbrid tulevad märkimisväärse hüppe võrra kõrgemad. olles seda öelnud, ei tohi me loomulikult jääda loorberitele puhkama. ning peame kasutama iga võimalust, mis meie käsutuses on selleks, et koostöös liikmesriikide ametiasutustega kiirendada protsessi, üritada kiirendada nende tööd ning loomulikult arutada takistusi, mida nemad näevad projektide rakendamise teel. ent meie ootused on, et kaks tuhat seitseteist toob tagasi normaalsuse rakendamisse, protsessi kiirusesse ja seda on loomulikult väga vaja. selleks, et oleks võimalik tulevikust mõelda positiivsel noodil, ootame, et kaks tuhat seitseteist lõpuks on pilt oluliselt paranenud võrreldes eelmise aasta lõpuga. minu teine teema on siis praegu menetluses olevad õigusakti vastuvõtmise ettepanekud, neid on kaks, te olete väga hästi kursis nendega, kindlasti esimene puudutab omnibus, esimene nendest on omnibus ettepanek, pealtnäha väga keeruline, väga tehniline teema, ent teema, mis, mille eesmärgid on väga lihtsad ja selged. esimene eesmärk on saavutada veel käesoleva programmeerimisperioodi vältel ja see on meie ainus võimalus sisuliselt, saavutada märkimisväärne nõuete lihtsustamine kasusaajate jaoks. usun, et oleme läinud nii kaugele, kui see võimalik on praeguste süsteemide raames ning ammutasime palju inspiratsiooni lihtsustamise kõrge töörühma panusest, mida juhtis härra Kallas ning loodame, et meie ettepanekud kiidetakse seadusandjate poolt heaks ja ma märgin seda, sest praegu paraku kindlus puudub selles osas, vaadates arvamuste dünaamikat nõukogus. tundub, et on märkimisväärne vastuseis meie ettepanekutele, mida mul on raske mõista. aga nii teie kui nõukoguga oleme valmis täies mahus igal ajal, arutama neid küsimusi ja andma omapoolsed selgitused, sest eh, ettepanek on tõesti keeruline. eesmärgiks on saavutada hea tulemus ja hea tulemuse saavutamiseks antud juhul on vaja head ajastust. nii et kindlasti ma kutsuksin üles korraldama tööd nii, et meil oleks vähemalt võimalus saavutada mõlema seadusandja poolt heaks kiidetud teksti jõustumine vähemalt jaanuaris kaks tuhat kaheksateist. oli hea meel, et eile raportöör proua Kreel ja kolleegid DG Regiast kohtusid ning see kohtumine oli viljakas. ning nagu ütlesin, oleme igati valmis teid aitama teie töös selle teemaga. edasi tahtsin puudutada märksa värskemat ettepanekut, meie ettepanekut, mis on kantud asjaoludest antud juhul traagilistest asjaoludest. viitan meie ettepanekule muuta ühtekuuluvuspoliitika reegleid, et võimaldada suuremat solidaarsust tõsiste loodusõnnetuste puhul. oleme veendunud et on ülim aeg anda tunnistust sellest, et me oleme sisuliselt solidaarsed ja, ja seda tuleb teha kiiresti. ning ma loodan, et osaliselt ka ettepaneku lihtsusest tulenevalt oleks siin võimalik kavandada märksa kiirem menetlusaeg kui omnibussi ettepaneku puhul. ning äh, nüüd lõpetuseks siis tulevikku suunatud töö. mul oli suur heameel, kui mitte täna, vaid paar nädalat tagasi sain teada, et parlament soovib äh, ühtekuuluvuspoliitika tuleviku osas vastu võtta algatusraporti ning et nimetatud raport minu hinnangul ideaalis võetaks vastu enne sündmust, mis on väga oluline käesoleval aastal ühtekuuluvuspoliitika seisukohast. nimelt Ühtekuuluvusfoorum mis leiab aset juuni lõpupoole. et ideaalis teie raport võiks olla üheks lähtepunktidest sellel üritusel. ning ma ammutan ning mul on hea meel kuulda, et teil oli täna hommikul seminar sellel teemal, meie poolt. on meil päris pikk töökava, sest soovime ette valmistada, ette valmistuda tulevikus esitatavateks ettepanekuteks ning anda juba mõtteainet reaalolulistel tuleviku seisukohast teemadel võtan need kronoloogilises järjekorras läbi, nii nagu me kavatseme need esitada. esimene dokument, mille te peaksite meilt saama, puudutab eksante tingimusi üldises plaanis ning see dokument peaks avaldatama märtsi lõpus ning selle eesmärk on mitte mitte küll päris lõplik hinnang anda, aga, aga väga põhjalik hinnang anda sellele uuele mehhanismile käesoleval perioodil, uuele mehhanismile ja selle rakendumisele tulemuste plaanis. meie ootus on, et see hinnang tuleb üldiselt väga positiivne. no ma rõhutasin, et tegemist ei ole lõpliku hinnanguga, sellepärast et eh, loomulikult on osa eksante tingimusi käesoleva aasta märtsiks endiselt täitmata. aga me ei pea tõenäoliselt rääkima mitte sellest, vaid saame rääkida tervest hulgast reformidest ja halduslikest muudatustest, mis liikmesriikides suhteliselt lühikese aja jooksul rakendatakse, selleks, et ühelt poolt tagada, et ühtekuuluvuspoliitika vallas tehtavad kulutused on kvaliteedilt märksa paremad kui varasemalt tehtud kulutused ning üldisemas plaanis, et liikuda edasi laiemate kasvu suurendavate reformide poole. soovime eh, seda teemat analüüsida, sellepärast et eh, me oleme üsna ainulaadses olukorras, tegemist ei ole mitte esimese korraga ainult meile seda teha, vaid kui me vaatame neid vahendeid, mis meie käsutuses on, eelarvelisi vahendeid, siis me ei, ei näe kuskil teist taolist liiki mehhanismi kui me vaatame Euroopa poolaasta süsteemi ja seda, kuidas see toimib, riik, kuidas toimivad riigipõhised soovitused, siis nendega ei käi kaasas mingeid stiimuleid, välja arvatud see, mida üldse pakutakse ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas läbi eksante tingimuste ja nagu te teate, läbi makromajanduslike tingimustega. oluline on seda hinnata, sellepärast et struktuurireformid jäävad tulevikus endiselt teravalt päevakorda ning küsimus sellest, kuidas tulevikus ühtekuuluvuspoliitikat ja struktuurireforme kujundada, omab keskset tähendust meie lähenemise seisukohast. veel üks dokument, mis samuti peaks avaldatama enne märtsi lõppu, puudutab meie nõndanimetatud mahajäänud piirkondade algatust. oleme analüüsinud kahte tüüpi mahajäänud piirkondi. üks tüüp puudutab piirkondi, mis praegu on Euroopa Liidu vähim arenenute hulgas. ja konkreetsemalt oleme e, sihikule võtnud kaks regiooni või piirkonda, Poolas ja kaks Rumeenias. teine piirkondade tüüp, mida oleme analüüsinud, on piirkonnad, mis e, keelduvad e, konvergentsist, konvergentsi püüdlemast mis ei pruugi tingimata olla vähim arenenud, aga on selgelt vähem arenenute hulgas ja on seal olnud juba mitmeid-mitmeid aastakümneid. Need kaks mahajäänud piirkondade tüüpi on eri tunnustega ning seisavad silmi eri väljakutsetega. ning sellest me oma dokumendis räägimegi usume, et meie analüüside tulem aitab meil pakkuda välja ettepanekuid, kuidas seda poliitikavaldkonda muuta tõhusamaks iseäranis piirkondade seisukohast, kes siiani vaatamata märkimisväärsele rahalisele toetusele aastakümnete vältel ei ole suutnud keskmisega sammu pidada. kolmandaks avaldame teatise nutika spetsialiseerumise strateegiate kohta maikuus ning äh, kõik see, millest ma seni olen rääkinud, toimub enne Ühtekuuluvusfoorumit ning teatis nagu eks ante tingimuste teatis teenib eesmärki selgitada kõigile, missugused on meie seisukohad nutikate spetsialiseerumisstrateegiate osas, missugused strateegiad on olemas, missugused on suunad eri sektorites ning tuleviku seisukohast, kuidas me peaksime neid täiendama selleks, et saada neilt niisugust, niisuguseid tulemusi, nagu me ootame. no näiteks võtame koostöö mõõtme, nutikat spetsialiseerumisstrateegiat, mida ei ole praegu süstemaatiliselt arendatud, koostööd nende vahel me üritame praegu sellega tegeleda, luua temaatilised platvormid, aga seda tuleb edasi arendada ning selle teemaga edasi liikuda. ühtekuuluvusfoorum ise nüüd, see ei ole küll mingi dokument, aga kindlasti väga oluline üritus käesoleval aastal ning hetk, mil me ootame arutelusid tuleviku kohta ning olulisi arutelusid. suve teisel poolel avaldame teatise piiriüleste tõkete kohta. tegemist on teatisega, mis puudutab näiteks halduslikke tõkkeid, takistusi ja ei piirdu ühtekuuluvuspoliitika loomulike raamidega, vaid analüüsib võimalikke teist laadi meetmeid, mille abil oleks võimalik nii palju kui võimalik kustutada piirid meie inimeste igapäevaelust. veel kaks on jäänud. strateegia äärepoolsemate piirkondade osas kavatseme selle üle vaadata ning loodame vastava teatisega välja tulla oktoobris ning viimane, kaugeltki mitte kõige vähem oluline käesoleval aastal välja tulevatest dokumentidest, on ühtekuuluvusaruanne. tegemist on aruandega, mis tuleb eh, iga kolme aasta tagant koostada vastavalt lepingu sätetele ning eh, usume, et, et meil on õnne selles mõttes, et eh, raport tuleb koost-, aruanne tuleb koostamisele käesoleval aastal ning kui see on võimalik, üritame seda aruannet kasutada ka selleks, et täiendavalt selgitada oma ettepanekuid perioodiks, mis järgneb kahe tuhande kahekümnendale aastale. ning lõpetuseks tahaksin puudutada kommunikatsiooni. ütlesin, et kaks tuhat seitseteist on uudne aasta ning usun, et kaks tuhat seitseteist on meil põhjust järele mõelda, kuidas me paremini saaksime edasi anda seda, mis toimub Euroopas ja ühtekuuluvuspoliitikas. ning see on suuresti ühisprojekt teiste institutsioonidega muuhulgas ka Euroopa Parlamendi liikmetega, loomulikult Regionaalarengu Komisjoniga, samuti ka liikmesriikide asjaomaste asutustega. aitäh! Thank you! tänan! selle põhjaliku ja hästi struktureeritud ettekande eest. nüüd alustame oma küsimuste ja märkuste vooru ning alustame seda koordinaatoritest. härra Van Nistelrooy, palun. aitäh. uus aasta, uued äh, näod. see kõik on väga palju lubav. ja see on ka kommunikatsiooni osas oluline, sest see annab meile uut mõtteainet, uusi ettepanekuid ning äh, usku sellesse, et meil, me oleme koos edukad. kuna ma tean, et sõna tahavad võtta ka kolleegid, teen lühidalt. mul on kaks märkust. Äh, see, mis te rääkisite nähtavusest. ning äh, mina sain teada, et Euroopa Komisjoni kolleegium on üks ja ainus, mitte igavene küll. aga ikka üks ja kui me räägime kommunikatsioonistrateegiast ja jõupingutustest ning vaatame, kuidas äh, siis teavitatakse inimesi komisjoni tööst äh, käesoleval aastal, siis näeme märkimisväärseid erinevusi võrreldes varasemaga. ühtekuuluvuse valdkonnas on inimesed, no öelgem niimoodi, töötanud aastaid ning on valmis selleks. Nad ning ootused siin on märkimisväärselt muutunud. kui me sõidame rattaga ja tuul puhub tagant, siis läheb meil kõik väga hästi, aga praegu peame me sõitma vastu tuult ja mäkke ning äh, meile puhub näkku lund. ning ka jalgratas on vana ja roostes aga meilt oodatakse ikka suuremat kiirust. ning siis tuleb EFSI eh, nimeline rakett või, või mis iganes või lennuk ja lendab meist lihtsalt mööda. nii et kui me ei muuda oma kommunikatsioonistrateegiat ja võib-olla peaks küsimus isegi olema selles, et kui meil on parlamendis ka suurepäraseid mõtteid, siis peaksime, loomulikult siin on teatud õiguslikud piirangud aga me võiksime ehk midagi sellest viia juba omnibus ettepanekusse. ja see ei takista selle ettepaneku vastuvõtmist küll, aga aitaks meid kõvasti. nii et see aitaks meil suurendada eneseusku, nii nagu te täna rääkisite. teine märkus puudutab äh, mõtteainet. ma olen teiega päri solidaarsust puudutavas ettepanekus, Itaalia maavärinat, te mainisite seda täiskogul toimus arutelu ning äh, võeti vastu resolutsioon, käis volinik Reetsu ning, ning räägiti sellest. minu hinnangul loomulikult peaksid erakorraliste juhtumite puhul olema erakorralised võimalused, isegi sajaprotsendiline võimalus toetada näiteks Itaaliat. aga nüüd on komisjon esitanud meile ettepaneku ning äh, ma lugesin seda ja kukkusin toolilt, võiks öelda, sellepärast et seal ei räägita erakorralistest juhtumitest, vaid solidaarsus, äh, solidaarsusfondi avamisest üldiselt. et kui madalmaades on mingi taoline asi, et siis oleks see ka võimalik, aga meil ei, ei ole seda vaja. kui tegemist on solidaarsusega, peaks olema solidaarsus taotluse alusel ning solidaarsus eriolukordades et kui ma nüüd küsin teilt, kas te saaksite selle ettepaneku tagasi võtta ning ning esitada ettepaneku, mis on suunatud Itaaliale, oleksin ma kohe nõus, aga see sajaprotsendiline praegune ettepanek äh, takistab meie poliitika rakendamist praegu ning ei ole seda nägu, nagu oli Solidaarsusfond, mida meie tahtsime mõnda aega tagasi. nii palju minu poolt, aitäh, proua Krell! aitäh, proua esinaine, härra peadirektor! Te mainisite omnibus menetlust ning loodan, et te saate siin, siia veel natukeseks ajaks jääda, sellepärast et äh, vahetult pärast seda teemat hakkame rääkima raporti eelnõust selle teema kohta. Äh, tahaksin igal juhul, kui te siia jääda ei saa, teile juba öelda, et kui oleks ainult lihtsustust äh, meil olemas, siis ei oleks meil paljusid probleeme. komisjon on juba ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas siin paar asja kirja pannud, mis toovad põhimõttelise muutuse ühtekuuluvuspoliitikas. ning see ei ole tingimata asju lihtsustav. mul on mitmes küsimuses kahtlusi ja ma ei tea, kas kolleegid on sama meelt, aga igal juhul mulle tundub, et see ei muuda läbirääkimisi lihtsamaks. proua Kresle on esitanud üsna tiheda ajakava, ma ei tea, kuidas me selle, seda järgida suudame, aga ma tean, et liikmesriigid omavad ka kahtlusi teatud küsimustes ning ma ei, ei arva, et asi väga lihtsalt läheb. ning nii et ma ei tea, kas, kas oli väga mõtet ikkagi nii suurde ettepanekusse panna põhimõttelisi muudatusi sisse, no eks me näeme. edasi rääkisite te solidaarsusest ning äh, just kolleeg rääk-, mainis ka, et see on seotud loodusõnnetustega. mina olen juba praktiliselt kakskümmend kuus aastat Euroopa Parlamendis ning äh, algul kui Ida-Saksa ühinesime, kasutasime solidaarsust ja toetusprogramme, tõukefonde, siis eh, käsitlesin ka neid teemasid palju. ning eh, muuhulgas lubasime me ka sajaprotsendilist kaasfinantseeri-, finantseerimist. sest vastasel juhul oleks eh, olnud niisugune olukord, kus oleks ehitatud valmis ainult pool silda näiteks või midagi taolist. ja endiselt kuulema sarnaseid etteheiteid, kui me räägime seoses Euroopa Liidu tõukefondidega, et räägitakse, et Euroopa Liit on, kas nad on lollid või? ja seda ei peaks ju enam olema. nüüd on meil erakorraliste juhtude puhul võimalik laiem toetus, aga loodusõnnetuste, kõigi loodusõnnetuste puhul äh, nüüd äh, lükata kõrvale kõik, mis meil ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas tehakse ning öelda, et ainult solidaarsuse valdkonnas on võimalik kõike teha ilma oma, omapoolse kaasfinantseeringuta, ma ei tea, kas see on ikkagi mõistlik ettepanek, kas sellest on abi. ning Lambert von Nistelrooy ettepanek, see, see teie ettepanek tagasi võtta ja veel kord asja üle järgi mõelda, tundub mulle tegelikult väga asjalik ning see ei puuduta üldse küsimust sellest, kas me oleme solidaarsed või mitte asi puudutab põhimõtet, eh, et lahendusi on võimalik leida ka teistmoodi, näidata, kuidas me solidaarsust soovime. meie Regionaalarengu Komisjonis oleme kindlasti solidaarsuse poolt sisuliselt, aga mitte sellel kujul mul oli väga huvitav kuulata ka teie algatusest mahajäänud piirkondade oma, osas. samas ei ole mulle selge, kuida-, mis alus, mille alusel te kavatsete eh, hinnata seda, kas regioon ei taha ise areneda või on mingid eh, objektiivsed põhjused, miks ta ei saa areneda. noh, me teame kõiki ühte näidet, me kõik oleme kuulnud Sitsiiliast, et Sitsiiliale, miks me peame Sitsiiliale neid vahendeid andma, et nad ei soovi ju seda. no kui me ei oleks Sitsiiliat toetanud, missugune oleks see olukord praegu? ei ole minu meelest tõsi, et regioon nagu Sitsiilia, mida ma küll tean ainult vahendlikult, ei ole arenenud, vaid asi on pigem selles, et Sitsiilia on endiselt kaugel. ning mida me mõtleme, kui me ütleme, et mingi regioon ei taha areneda või võib-olla ma sain asjast valesti aru ja te pidasite silmas midagi hoopis muud ja siis oleks mul hea meel, kui te seda täpsustaksite, sellepärast et vastasel juhul on tegemist nagu nui narkoosi juhtumiga. ja see ajal, mil euroskeptitsism on niigi laes, kindlasti positiivne ei ole mul on väga hea meel, et siis vähemalt novembris tulevase ühtekuuluvuspoliitika osas kirjalikke ettepanekuid lubatakse, see on väga õigeaegne, sest meie kõigi hinnangul oleks kindlasti parem, kui me saaksime varem juba alustada tööga sellel teemal, sest kui ma vaatan järgmise aasta töökava, siis eh, näen ma seal juba Brexiti läbirääkimisi ning äh, keskpika perspektiivi finantsplaneerimist ning kaks tuhat üheksateist tulevad valimised, parlamendivalimised tuleb uus komisjon ja kaks tuhat kakskümmend peaks meil kõik olema valmis juba tulevase ühtekuuluvuspoliitika jaoks. nii et eh, iga kuu, mille, mille võrra me infot varem saame, on juba väga oluline võit. ning ma olen kindel, et äh, proua Westfali raport tulevase ühtekuuluvuspoliitika osas saab olema väga rikas meie mõtetest ja koostööd teha oleks igati põhjendatud komisjoniga. ning mõistlik oleks, kui komisjon arvestaks parlamendi ettepanekuid, arvestaks neid juba algusest peale. ning see võimaldaks meil teha paremat koostööd õigusloome ettepanekute ettevalmistamisel seetõttu ongi meil algatusraport kavasse võetud ning äh, juuni äh, lõpul Ühtekuuluvusfoorumil loodan, et meil õnnestub neid teemasid veel arutada, aitäh! suur tänu teile, härra van Miltenberg ALDE nimel. suur tänu teile, härra Lemetre, tore, et tulite, tore, et saame teiega vestelda ma ei pea lisamärkusi tegema enam teie ettepaneku eest, loodetame, loodame, et ettepanek võetakse kiiresti eh, vastu, eriti selles osas, mis puudutab erimeetmeid eh, liikmesriikidele abi osutamiseks looduskatastroofide järel. selge on see, et meil on vaja põhjalikku arutelu, menetlus ei saa olla väga lühikene, sest siin on vaja olulisi Eh, küsimusi arutada eh, ja eh, kuna meil on tegemist õiguslooja asutusega, siis me peame seda asja põhjalikult arutama. aga loodetavasti peetakse kinni kõikidest demokraatlikest reeglitest. ja mul on kaks küsimust. täna rääkisime finantsinstrumentidest ning ähm, tahaksin teada, et äh, mis äh,, millised äh,, mida kavatsete teha selleks, et, äh, et kohustustest äh, loobumisest ära hoida sünergiad äh, ähm, äh, algavad ka sellest, kuidas äh, et on vaja ka paremat koostööd peadirektoraatide vahel ja ma küsiksin, kas võiksite meile rääkida selle konventsiooni sisust ja kas selle sisu saadetakse edasi ka Euroopa Parlamendile? suur tänu, proua Fanna, teil on sõna. suur tänu teile, esimees, suur aitäh ka peadirektor teile selle eest, et olete tulnud meie istungile ning äh, oleme saanud teiega äh, arvamusi vahetada. Te rääkisite juba nendest väga olulistest küsimustest äh, tänasel päeval, on omnibussi määrus ning selle kokkusobitamine ühtekuuluvuspoliitikaga ja ma tahaksin olla nõus Konstantse Kreeliga, tema kriitikaga äh, sellepärast et komisjoni äh, äh, toimimine on mõjutanud väga oluliselt äh, Omnibussi määrust, selle määruse keerukus ning selle mitte kahte lehte löömine on meie jaoks väga oluline ja võib-olla sisuline debatt ei ole ka ajasurve tõttu olnud väga hästi võimalik, pluss sinna on muidugi ka parteipoliitika sekkunud ja olulisi küsimusi on tekkinud. muidugi Omnibussi määruse sisu tekitab just meis rohelistes väga palju küsimusi. eriti see, et ühtekuuluvuspoliitika ning tõukefondide vahendid tõmmatakse ära ilma piiranguteta eh, selleks, et rahastada Euroopa strateegiliste investeeringute fondi uut eh, uut eh, rahastamisvõimalust ning küsimus, kuidas te näete aastast kaks tuhat kakskümmend äh, ühtekuuluvuspoliitika suuri äh, võimalusi ja eesmärke, kuidas te seda tagate? näiteks, et äh, partnerlus oleks olemas kohalike ametivõimudega ning ka vabakonna esindajate ja kodanikega. kuidas te saate tagada seda, et Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend eesmärkide osas oleks ühtne eesmärgide püstitus, ühtekuuluvuspoliitika on ju ka sellega seotud, aga täna äh, hommikupoole rääkisime oma töötoas ka tugevast sotsiaalsest äh, dimensioonist, et teatud protsent on ette nähtud äh, sotsiaalse tõrjutuse vastane võitlus, linnalise tegevuse dimensioon, siis kliimakaitsemeetmed ja nii edasi. praegu strateegiliste investeeringute fondis me seda üldse ei näe siis on siin ka veel äh, eesmärgi püstitus minu arust äh, asi, mida peaks parandama. kuidas te tahaksite siis ikkagi seda saavutada, et neid eesmärke täidetaks? samuti ma tahaksin äh, teada, nagu proua Kreel ja teised ütlesid, tugevam koostöö Euroopa Parlamendiga just institutsioonide vahelises tegevuses kuidas on võimalik teie arust paremini kontakte saavutada ja kontaktisikuid eh, leida, minu arust on väga suured väljakutsed need kõik. viimane küsimus minu poolt eh, tõesti sisuliselt huvitab mind ka. et me teame ju seda, et viimastel aastatel olete te väga huvitava kontseptsiooni eh, kallal töötanud SKT ja sealt edasi, nimelt uued indikaatorid mõõtmiseks, selleks, et majandusarengut hinnata eriti just regionaalpoliitikas äh, oleks see väga oluline, nii et äh, majanduskasv ja majanduse areng mitte ainult läbi SKT mõõtmise, vaid äh, näiteks sotsiaalsed kriteeriumid, keskkonnakriteeriumid, ümberjagamise kriteeriumid, kõik siia kaasata. ja huvitav on see, et me ei ole viimastel aastatel väga detailselt kuulnud sellest SKT ja sealt edasi mõõdikute süsteemist, kuhu te olete sellega jõudnud? ja siis iga-aastane tegevusraport Regio peadirektoraadi poolt meie suunas oleks väga, väga oluline meie töö jätkamiseks, aitäh! Thank you, Miss Demato. suur tänu ja proua Demato. suur tänu, esimees äh,. tahtsin just rääkida äh, toimunud tragöödiast maavärinast äh, mis äh, vabustas äh, ka eelkõnelenud kolleege. me hindame mitte ainult kõrgelt ettepanekut, komisjoni ettepanekut komisjoni määruse muutmiseks pärast kolmekümnendat novembrit, kuid äh, leiame, et tuleks sisse viia võimalus täielikult võimalus ülesehituseks Eh, mis puudutaks ka hävinud kultuuriväärtuseid eh, ja see eh, ettepanek on nii-öelda eelarveneutraalne, see ei mõjuta üldeelarvet. ma sooviks, et me seda ettepanekut toetaks ja tahaksin veel öelda ka seda, et esimesel detsembril hääletas parlament resolutsiooni ettepanekut maavärina kohta, kus öeldi, et seoses ülikeerulise olukorraga kaaluksime komisjoni, et ei jäetaks kõrvale võimalus äh, investeerida jätkusuutliku ülesehit-, jätkusuutlikusse ülesehitusse, muuhulgas ka maavärina kindlate majade ehitamiseks. see aitaks ennetada, kohaneda ka äh, kliimamuutustega ja ära hoida ri-, ja võimalikke riske tahaksime teada seda, milline on komisjoni lähenemine sellesse konkreetsesse punkti ja tahaksin teada, eh, mida arvab komisjon sellest, mida ütles parlament suure enamusega esimesel detsembril. suur tänu. mul on kuus sõnasoovijat veel, seitse. jah, te olete kõige esimene kas sooviksime praegused, soovite praegused küsimused ära vastata või siis vastata korraga kõigile? siis vastake palun, ütleb, ütleb esimees. suur tänu teile, proua esimees. ma üritan kuidagi reageerida neile erinevatele teemadele, mis siin tõstatati õiges järjekorras, kuid minu vastused võivad äh, olla ka erinevas järjekorras, kui küsimused olid äh, samasuunalised. tänan teid, härra Van Nistelrooy. Te alustasite äh, kommunikatsiooniküsimustest rääkimisega. ma arvan, minu meelest komisjoni poolt on tehtud positiivseid edusamme. Te rääkisite ka korporatiivsetest kommunikatsioonisuunistest, näen positiivseid äh, arenguid, sest me ei ürita, me lähme edasi investeerimisplaani arutamisest, suurtest arvudest rääkimisest, millest inimesed eriti aru ei saa. liigume. liigume palju konkreetsemate eh, kommunikatsioonivormide juurde E, konkreetsete projektide kohta, millega inimesed suudavad e, ennast seostada, arvame, et see on õige edasi. olen nõus sellega, mida ütlesite, maailm on muutunud. meil ei ole enam tuul purjedes. me peame kohanema kodakondsusega me peame äh, leppima sellega, et kõik kodanikud ei ole enam meie poolt. me peame mõtlema selle peale, millise sisu oma kommunikatsioonidele anname. kuid rõhutaksin ka seda, et meil on väga laiapõhjalist äh, koalitsiooni vaja. komisjon üksinda ei saa mõjutada avalikku arvamust Euroopas. nii et meil on vaja laiapõhjalisemat eh, tugivõrgustikku, peame rääkima samas toonis. arvan, et sel aastal on veel olulisem sellest rääkida, meil on võimalus seda teha ja seda sellepärast, et kakskümmend seitse liikmesriiki kes eh, seda ühist seiklust jätkavad, saavad aru, et nad peavad rääkima samas keeles, nad peavad näitama, et nad on valgustatud, neil on vaja kommunikatsiooni vaja. Nad peavad kodanikele ka ütlema, miks me soovime koos edasi liikuda, miks me soovime oma kodanikke veenda. aga veel kord eh, tahaksin väljendada lootust, sest eh, tunnistatakse suuri vigu, mis minevikus on tehtud igasuguste erinevate esindajate poolt, äh, avalike elu tegelase poolte poolt, kes äh, äh, pidevalt ründasid ja materdasid Brüsselist, Brüsselit loodetavasti see aasta Brüsselit ei rünnata, vaid tuleb öelda, miks me peame Euroopa Liitu toetavamalt suhtuma. ja see, mis äh, puudutab ettepanekut looduskatastroofide kohta, siis äh, ma olen üllatunud ausalt öeldes sellest, mida ma kuulen. loodan, et ei eelda, et ma ka distantseerun komisjoni teatisest ettepanekust, ma ei tee seda, aga ma olen üllatunud Äh, selle kriitika noorte pärast, mm, mis on komisjonile suunatud, komisjon on, äh, see on väärtus, see on põhimõte. ja see aitab Euroopa Liidust teha selle, mis ta tegelikult on, looduskatastroofid võivad tabada ka muid riike kui Itaalia. ja õnnetuseks varem, hiljem või hiljem <clears throat> seda ka teevad miks me ei, ei vasta samamoodi solidaarselt kui liikmesriigid, isegi mitte, isegi kas või Holland, võivad sattuda raskustesse. ma pean ütlema, et ma ei näe, kuidas komisjon oleks saanud teha ettepaneku, mis puudutaks ainult Itaaliat. siis nüüd, mis tüüpi meetmeid me oleme välja pakkunud? ma usun, et Euroopa puut- on ka väga palju sümbolites kinni. ja öelda, et äärmuslikes tingimustes Euroopa äh, Äh, aitab ja toetab liikmesriike, et nad saaks taas jalule ja teeb kõik, mida suudab, ehk siis finantseerib konkreetseid projekte, konkreetseid meetmeid, mis selle katastroofiga on seotud. selline on võimas sümbol ja see on ka osa selle ettepaneku väärtusest ma ei vaidle vastu sellele, et tuleks äh, leida aega kontrollida, kas äh, äh, mõned ühtsuspoliitika põhimõtted võivad sellest kahju saada. ma ei näe ka, et me kuidagi äh, Eh, sadaks ohtu konkreetsed projektid, eh, et nad eh, ei ole eesmärgipõhised. nagu, nagu proua Tamato meile ütles, see ettepanek on väga täpselt defineeritud ja see puudutab ülesehitustöid. muuhulgas ka kultuuripärandit ning me siinkohal tõepoolest ei näe, kuidas äh, on võimalik liikmesriikidel seda kuidagi kuritarvitada. selle väga spetsiifilise sajaprotsendilise äh, kaasfinantseerimise juures. aga oleme kindlasti valmis sellega edasi tegelema ja valmis ka äh, vastulaused ära kuulama tahaksin meenutada ka seda, tahaksin vastata ka ettevaatlikult teistele küsimustele, mille esitas proua Demato, ütlen seda, et ettevaatlikult sellepärast, et need ei ole eh, teemad, millega ma tegeleksin, aga see, mis puudutab vahelikke kulusid, siis komisjoni president ütles juba piisavalt selgelt, et üks eh, kuludest sellistes, eriti sellistes tingimustes, seda võidakse eriliselt eh, käsitleda. ja Teil oli ka teine küsimus selle kohta, mida ma enam ei mäleta. see, mis puudutas mm, riigi kulusid, olid, ei olnud okei okay.. see, seega olete siis rahul, ütleb kõneleja itaalia keeles. proua Kreel. Te viitasite omnibussile ning viitasite ka mõningatele ettepanekutele, mis äh, puudutavad ühtsuspoliitika äh, põhjapanevat muutmist. eeldan, et te viitate siin eelkõige võimalusele liikmesriikidele otsustada eh, nende eh, eh, rahastusvahendite suunamise finantsinstrumentidesse või siis EFSisse. sain ma õigesti aru? see ettepanek, sooviksin ma rõhutada Äh, piirdub sellega, et ta äh, kaalub äh, uusi võimalusi, mille kasutuselevõtt põhineb täielikult liikmesriikide otsustel. ma ei näe milliseid põhjapanevaid ühtekuuluvuspoliitika muudatusi see peaks kaasama, juhul muidugi, kui liikmesriigid ei otsusta, et nad soovivad äh, kasutada mingisuguseid muid instrumente, kui nad seda ei otsusta, siis äh, ma ei näe, kuidas ühtsuspoliitikat võidakse äh, mõju, võiks mõjutada selline lähenemine proua Werner, te tõstatasite täpselt samad küsimused. nimetasite ka Omnibussi raames äh, mitmeid äh, üleviimise võimalusi ESIF-ist ja küsisite täpsemalt ka seda, milliseid äh, ühtekuuluvuspoliitika Äh, eesmärgide täitmist me EFSI kontekstis äh, tagaksime, me seda ei teekski. ja ma isegi ei taha seda, sellepärast et muidu õõnestaksime me ühtekuuluvuspoliitikat. ma ei hakka teie eest varjama, et mulle eriti ei meeldinud seda, et mõningad EFSI kommentaatorid äh, viitasid sellele, et meil on geograafilised tasakaalutused. EFSI ei ole ühtekuuluvuspoliitika ning lisaks sellele, kui te vaatate, millised on EFSI vahendite jagunemised olnud kokkuvõttes, siis tegemist on väga proportsionaalse vahendite jaotusega, arvestades äh, SKT suurusi riikides nii et jah, võib-olla see ei ole väga ümberjagav süsteem. aga EFSI kindlasti ei ole ka regressiivne. kas see mulle valmistab muret? ei. sellepärast, et see on minu arust ühtekuuluvuspoliitika eesmärk ja mitte EFSI oma. kommentaarid mikrofonita We don't force anyone to spend money. me ei kulut-, ei sunni ju kedagi, et nad EFSi peale raha kulutaksid proua Kreel räägib ilma mikrofonita saalist. We haven't made any proposal to trans-. me ei ole teinud ühtegi ettepanekut, et ühtekuuluvuspoliitikast EFSisse raha üle kantaks, äh, ütleme selgelt ja konkreetselt, ei. aga see võimalus on liikmesriikidel, et nad saaksid ise otsustada, kas nad seda tahavad ja mida nad tahavad. see minu arust on põhimõtteline erisus nii et äh, ühtekuuluvuspoliitikast EFSisse mingisuguseid äh, peale surutud äh, rahade liigutamisi, üleviimisi ei ole. nüüd tulles tagasi äh, põhimõttelise debati juurde, mis meie ees seisab, mikspärast ütlesin ma, et äh, mul ei olnud eriti meeltmööda, et inimesed teevad selliseid viiteid, nagu EFSI peaks töötama pigem ühtekuuluvuspoliitikana. tegemist on kahe eri tüüpi instrumendiga, mis tegelikult ei vasta samadele loogika, ei samale loogikale ega samadele nõuetele EFSI eesmärk on sulgeda investeeringute lõhe Euroopas, see on makromajanduslik tööriist selle jaoks. ühtekuuluvuspoliitika on aga midagi muud. ühtekuuluvuspoliitika eesmärk on strateegiline programmide loomine ja arvestamine sellega, mida üksikud piirkonnad Euroopas vajavad. nii et üksikud projektid ei ole ühtekuuluvuspoliitika eesmärk, aga strateegiliste investeeringute fond algab ja lõpeb üksikute projektide juures. ja see on põhimõtteline erisus. ja see põhimõtteline erisus, mida me peame järgmiste kuude jooksul rõhutama. sest Euroopa, ja mina olen selles täiesti veendunud, vajab äh, ühtekuuluvuspoliitikat ja EFSI seda ei saa asendada, sest EFSI on projektipõhine. niisiis ei ole seal äh, kliimavaldkondade programmi, ei ole strateegilist äh, äh, programmi ega ka territoriaalset keskendumist, kus just avalikele rahastamisvahenditele keskendutaks, nii nagu see ühtekuuluvuspoliitikas on. siis mahajäänud regioonid, proua Kreel, ma arvan, et ma ei olnud vist ilmselt piisavalt selgesõnaline ja seda ma tahan nüüd olla. Sitsiilia puhul näiteks ei ole üldse meie eesmärk äh, jät-, jätkata küll toetust Sitsiiliale, aga me püüame väga selgelt aru saada, mida me täpselt peame tegema selleks, et me oleksime Sitsiilia äh, laadsetes regioonides edukamad. seal mulle näib, on mõningad struktuursed probleemid arenguteel Sitsiilias ja me peaksime püüdma just neid tabada oma strateegiaga. nii et äh, ühtekuuluvuspoliitika rikastamine teatud uute dimensioonidega oleks vajalik, mis siis aitaks üle saada meil väga konkreetsetest struktuursetest puudujääkidest. et regioonide konvergents oleks edukam. näiteks ka, et see ei ole muidugi Sitsiiliale äh, ainult ainuomane ja eesmärk on loomulikult vastata neile, kes ütlevad, et äh, teie äh, siin teete nägu, nagu ühtekuuluvuspoliitika teeks palju head, aga tegelikult te olete kolmekümne ja enama aasta jooksul paljudes regioonides üldse väga äh, silmanähtavaid tulemusi saavutanud ja meil on vaja vastust sellistele küsimustele. ühtekuuluvusaruande puhul ütlesin ma, et meie eesmärk oleks jah, tõesti analüüsielemente niivõrd palju tuua sisse tuleviku ettepanekute kohta, kui äh, me saame. tänasel päeval ei saa ma öelda, et komisjon seda otsustab. Äh, Regio peadirektoraat on küll selle ettepaneku teinud, ma saan aru ka, et tähtaegade ja, ja kalendri küsimused valmistavad teile muret ees seisavad väga rasked ja keerukad ajad, see on selge. ja ma ootan, et komisjon peab väga hästi analüüsima igasuguseid analüü-, igasuguseid algatusi järgmise mõne aasta jooksul just sellepärast, et Euroopa Liidu kakskümmend seitse liikmesriiki oleks äh, väga hästi ühtsed. läbirääkimiste protsessis, kui Ühendkuningriik äh, Euroopa Liidust välja astub, peab Euroopa Liidu kahekümne seitsme liikmesriigiga ühendus olema piisavalt äh, ühtne ja ühtekuuluv hän-, härra Van Milter-, Miltenburg. Teie ei tõstatanud vist rohkem küsimusi kui eelmised kõnelejad, mis puudutab äh, loodusõnnetusi, seda ma juba ka ütlesin, siis kohustustest loobumise oht, teie seadsite selle konkreetselt finantsinstrumentide konteksti, aga kulustustest loobumise oht äh, on üleüldisem äh, käesoleval aastal vaatame ja uurime, eh, kui me programme sulgeme, praegusel hetkel vist ei ole võimalik väga hästi eh, hinnata, kuidas terveks selleks perioodiks eh, kohustustest loobumine, kui suures osa, ulatuses võib olla. ja finantsinstrumentide puhul on see veelgi raskem, sest kõik, mis oleks edastatud lõpp kasusaajatele läbi finantsinstrumentide vahendajate kõik, mis oleks neile edastatud äh, kuni märtsini käesoleval aastal, oleks vastu võetud, äh, vastuvõetav kahe tuhande seitsmenda ja kolmeteistkümnenda aasta määruse järgi. nii et järgmiste kuude jooksul võib see olukord selles mõttes paraneda. ja siis lõpetuseks teie küsimus, mis puudutab äh, sisekoordinatsiooni ja koostööd äh, komisjoni talitluste vahel, peab ütlema, et ma ei saanud päris täpselt aru, ja mida te sellega silmas pidasite, kui viitasite oma arutelule härra Schmidtiga? okei okay jah, äh, eeldatavalt peaks olema äh, sektoriaalsete peadirektoraatide konvents-, äh, kon-, konvent selleks, et vaadata, kuidas sünergiat suurendada ning kuidas lihtsustada ka tegelikult komisjoni enda teenistustes menetlusi. näiteks kui me räägime tippkeskusest, siis härra Schmitzi näide oligi see, aga aga ta mainis ka teie nime nendes aruteludes, kui jutt käis erinevatest peadirektoraatidest ja teen-, teenistuste omavahelise koostöö lihtsustamisest. esinaine ütleb, et nüüd on meil teine küsimuste ring ja härra Valkarsel saab esimesena sõna, palun. suur tänu, proua esimees, suur tänu meile külalisele, et ta siia tuli Te rääkisite looduskatastroofidest ja solidaarsusest, mis on oluline selleks, et leevendada äh, katastroofide tagajärgi. ja kõige võimsam neist vahenditest on Euroopa Solidaarsusfond, mis äh, sai alguse artiklist kaks äh, Mm, määrusest äh, üks üheksa neli äh, aastast kaks tuhat neliteist ning äh, võib-olla seoses sellega, et kahjud olid nii suured, ei ole täielikult võimalik alati selle solidaarsusfondi käest abi saada ja nimelt nõuab see Äh, ei tohi olla see abi siis kas null koma seitse protsenti riigi SKP-st suurem või siis üks koma viis protsenti äh, selle piirkonna SKP-st. näiteks sellistes piirkondades nagu Valencia, Murcia või Alicante, kus on äh, näiteks olnud suured kahjustused seoses ähm, ägedate vihmasadude ja tormidega ning Murcias on seega paljud äh, elamud tõsiselt kahju saanud, need on üle viie tuhande ja neli tuhat ükssada inimest on kahju saanud ja viiskümmend viis kilomeetrit äh, rannikud, äh, sellest on kolmkümmend protsenti lihtsalt haihtunud. ning küsimus on nüüd siis võttes arvesse, et äh, Solidaarsusfondist äh, ei ole võimalik toetust äh, saada, tahaksin teada, kas on teisi vahendeid, mille poole pöörduda, et need kodanikud, keda on tuhandeid, et nad saaks kuidagi leevendada seda majandust ja sotsiaalset mõju selle, mille on tekitanud sellised, need sügistormid suur tänu, härra Raimo, järgmine küsimus, palun. suur tänu teile, esinaine, suur aitäh teile, äh, peadirektor, et äh, tulite. luksemburglasena ei pea ilmselt äh, ma teid veenma selles, kuivõrd suur lisandväärtus on Luksemburgi jaoks Euroopa Liidul, mina belglasena tean seda ka ja teie ennist äh, rääkisite sellest, mis jäi mulle kõrva ka, et te rõhutate seal piiriüleste probleemide äh, tekkimist. tahaksin küsida, milliseid probleeme seal kirjeldatakse, kuidas neid on hinnatud ja mis on selle äh, konkreetse suunise eesmärk, ma arvan, et kui piiriüleselt äh, oleks probleemid lahendatud, siis nendes riikides, kes, kes nende piiride taga on, Äh, ja piiriregioonides oleks inimestel tunne, et Euroopa on veelgi tähtsam, kui ta praegu on. siis äh, komisjonis kui ka Euroopas tervikuna tuleks paremini äh, ka rääkida sellest, mida tehakse ja mida hästi tehakse ja regionaalpoliitika peadirektoraadis olete teie ju tegelikult, teil on käe jala juures ka head projektid, millest tõesti rääkida. ja teie võiksite olla ka positiivse euroopalase teade jagajaks. tahaksin teada, kas sellist suurt plaani omate peadirektoraadis, et head projektid, mida ollakse hallat-, hallanud, kuidas ja mis Euroopa Liidu poolt on rahast-, rahastuse saanud, kuidas nendest rääkida väljaspoole positiivselt, niimoodi, et äh, struktuuripoliitika, tõukepoliitika ja ka regionaalpoliitika argumendid positiivselt esile tõusetuksid. suur tänu, proua Maletitš, järgnevalt palun. suur tänu, tere tulemast, äh, härra Lamatre, mul on hea meel teid õnnitleda teie uues töös, ma tean, et äh, tegemist on kindlasti mitte väga mugava äh, töökohaga, meil on palju rääkida käesoleval aastal ja järgneval üks asi, mida te rõhutasite, oli kohe rakendamise küsimus ja te ütlesite, et te ootate, et meil on nüüd lõpuks kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal äh, hea algus käes, aga äh, kaks tuhat seitseteist on äh, keskne aasta kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend aasta perspektiivis ja me peame võitlema eelarve ees ja teie tegelikult komisjoni tasandil peate võitlema regionaalvaldkonna ees Euroopa Liidu eelarves sellepärast et äh, kuna maksekohustused kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal on äh, kuhjunud, kaks tuhat seitseteist on see täpselt samamoodi ja me peame tegelikult poliitika äh, mõtet selgitama nii liikmesriikidele kui ka teistele peadirektoraatidele komisjonis. kui teil on meie tuge vaja, siis palun andke teada, sest et me peame nendes valdkondades koos tegutsema hakkama veel üks ettepanek on seotud Omnibussi määruse eelnõuga. ma tahaksin teile äh, lihtsustatud kuluvõimaluste aspekti just esile tõsta. nagu teate, ka eelmise perioodi jooksul ja praeguses äh, mitmeaastases finantsraamistikus oleme me tahtnud rõhutada lihtsustatud maksevõimalusi. Äh, määruse muudatuses oleks see võimalus olemas, aga liikmesriigid sellegipoolest ütlevad, et neil on selle võimaluse rakendamisega raskusi eriti sellepärast, et mitmetel juhtumitel on audiitorid keskendunud just sisendile ja mitte väljendile. ja see lihtsustatud kulude võimalus aitabki äh, auditis läheneda asjadele teisiti. ma loodan, et te olete ka audiitoritega erinevatelt tasemetelt seda asja aruteluks võtnud. ja kolmas asi on seotud EFSiga ma olen teiega täielikult nõus, et äh, strateegiliste investeeringute fond on äh, projektidele suunatud ja ühtekuuluvuspoliitikaga ei saa võistelda. aga meie probleem on see, et EFSI äh, praegu näppab ühtekuuluvuspoliitika vallast projekte ära ja seetõttu on meil ka rakendamisega probleemid ning vahendite ärakasutamisega ja me peame mõtlema äh, selle peale, kuidas äh, sünergiat suurendada ja mitte üksteise eest asju ära näpata. koostööd on vaja selleks, et oma ühtseid Euroopa äh, eesmärke ja ühtekuuluvuse eesmärke täita. ja üks asi veel, mis on seotud tulevikuga. Te rõhutasite mitmeid aspekte tulevikutöö jaoks, mis meil veel ees seisab ma arvan, et me peaksime ka rääkima mitte ainult äh, nüüd äh, korrelatsioonist majanduspoliitikaga, aga ka teiste poliitikavaldkondadega ning sellest, kuidas ühtekuuluvuspoliitikat positsioneerida ülejäänud asjadega Euroopa eelarves ning loomulikult ka solidaarsus, mida te mainisite. ma olen nõus äh, teiste kolleegidega, nii et ei hakka seda üle kordama. suur tänu. aitäh ja viimane küsimus on minu oma, ütleb esinaine. Te olete meile teada andnud ja võib-olla ette valmistanudki teatisi, teatisi, mis puudutab eksante tingimuslikkust ja rakenduste määra ning tingimuste täitmise määra liikmesriikides. me juba teame, et mõningad liikmesriigid ei täitnud äh, kõiki eksante tingimusi. me saime selle informatsiooni märtsis. mis te arvate, äh, mida pärast seda veel oodata on? mõningad need reformid ei saa olla äh, edukalt rakendatud kahe kuu jooksul. praegu oleme jaanuari lõpus juba ja me ei äh, näe, kuidas on võimalik, et need projektid äh, leiaksid juba oma lõpu märtsi lõpus. edasi küsimus, äh, mida edasi oodata? kas te olete sellesse teatisesse mõningad soovitused pandud märtsi jaoks või mõningaid parandusi või plaanite liikmesriikidega läbi rääkida? nii et eh, mida eks ante tingimuslikkusega oodata märtsiks ja pärast seda ootan lühikest vastust, sest nagu ikka, on aeg meil otsas. suur tänu äh,, austatud proua esinaine, head kolleegid. püüan teha väga lühidalt. härra Valgasel, ma arvan, et solidaarsusfondi viimane reform äh, on oluline selleks, et äh, äh, makseid kiirendada, me oleme ettemaksuvõimalust, avansivõimalust tutvustanud ja seda on nüüd ka Itaalia puhul tehtud. ja nüüd, kui viidata konkreetselt teie murele lävendite kohta ja hüvesaamisvõimalused eh, Solidaarsusfondis osaleda on lävendi poolest väga kõrgele seatud. tegelikult on ka eh, võimalus, et ka regionaalseid katastroofe võetakse arvesse, kui need on regionaalsel tasemel olulised ja kui need on toonud kaasa väga olulised kahjud. nii et see on üks võimalus, eh, mida saab kasutada. loomulikult on siin ka lävendid olulised sest äh, üsnagi loogiliselt ei saa me kompenseerida kõige väiksema üleujutuse või muu, muud asja, mis on äh, väiksemal määral. Äh, aga loomulikult, kui regionaalsel tasandil on toimunud mingi oluline kahjustus ja see on regionaalse kriteeriumite lävendist üle, siis on Solidaarsusfondil ka võimalus äh, siin sekkuda. härra Rimo, ma tänasel päeval ei saa teile detailselt öelda, mis äh, piiriülese äh, suhtlemistakisti aspektid võivad siin toimida, aga ma võin öelda, et tegelikult meie filosoofia ja ettevalmistavad sammud on olnud sellised, et me oleme läbi avaliku konsultatsiooni püüdnud aru saada, mis täpselt konkreetseid raskusi põhjustab piiriülestele tegevustele, ükskõik millist tüüpi need siis on. näiteks eh, inimeste transportimine piiriüleselt või VKE-d, kes püüavad oma teenuseid müüa Äh, näiteks kakskümmend kilomeetrit piirist eemal, teisel pool piiri äh, ja nii edasi. aga ma võin täna öelda igal juhul, et oleme olnud, äh, oleme olnud uurimas selliseid võimalusi, oleme need probleemid ära kuulanud ja ma arvan, et meie järeldused on üsna laiapõhjalised, praegu ei saa ma täpselt teile öelda, millised meie soovitused saavad olema et milline peaks olema avalik äh, tegevus äh, selleks, et äh, nende takis, takistitega toime tulla. nüüd kommunikatsiooni puhul meil on tõesti väga suur väljakutse Regio peadirektoraadis, teil on väga õige eeldus, et meil on teadmised väga paljude projektide puhul, jah ja ei, ütleksin. ma tahaksin tegelikult, et me teaksime rohkem konkreetsete projektide kohta. ja meil on vaja kahepoolset kommunikatsiooni veelgi rohkem toetada. Need nelisada või viissada äh, juhtüksust, ametit, äh, mis ühtekuuluvuspoliitika eest seisavad ning üksikuid projekte valivad, äh, meil oleks vaja väga roh-, palju rohkem koordinatsioonitegevust, nii et meil oleks täielik info olemas konkreetsete üksikute projektide üle, mis võiksid ja peaksid olema kõige paremad näited et nendest siis ka kodanikele ülevaade anda. nii et seda asja tuleb kindlasti parandada. proua Maletitš. rakendamise osas ma arvan, ei olegi eriti midagi palju öelda, aga lihtsustatud kuluvõimalused tundub, et te viitasite siin sellele nõiaringile kus liikmesriigid, eh, nii nagu nad eh, nõukogus seda väljendavad, on, eh, ei ole valmis tegelikult täna selleks, et lihtsustatud kuluvõimalused oleksid kohustuslikus korras ette nähtud, kuigi nad on öelnud, et lõpetuseks tähendaks see tõsist lihtsustamist. sest nende oma audiitorid, mitte komisjoni omad, vaid nende omad audiitorid Äh, kardavad nad, kuidas nad äh, meetodeid hindaksid, mis puudutavad lihtsustatud kulu menetlusi. Äh, tänasel päeval oleme me siin alles õppetsüklis, kuna meil ei olnud sellist võimalust minevikus. me püüame seda kiirend-, seda õpiprotsessi kiirendada, et usaldust oleks ka rohkem liikmesriikide audiitorite ja makseametite vahel niimoodi, et äh, see usaldusprobleem lahendada. aga ma pean ütlema, et seda nõiaringi on väga raske murda. siis eh, EFSI ja Ühtekuuluvusfondi vahel muidugi ei tohiks olla konkurentsi, eh, ei tohiks see niimoodi olla ja üksteiselt ei tohiks ka eh, näpata projekte sest põhimõtteliselt äh, on ju ühtekuuluvuspoliitika ja EFSI äh, vahendite pakkumise vahel äh, vahe, sest üks on lihtsalt grant, aga teine tuleb ju tagasi maksta. nii et nende atraktiivsus ei ole seesama. ja minu arust see probleem, et meil oleks väga tugevad projekti menetlemise süsteemid, on probleem iseenesest. see ei ole EFSiga kuidagi seotud selle kallal on meil ka vaja vaeva näha ja liikmesriigid peavad seda samuti tegema. ning seda tuleb teha ka järgmist äh, rahastamisperioodi silmas pidades, sellepärast et aeglane rakendamine on probleem. liikmesriigid on öelnud, et eelmisel aastal nad vist edastasid meile kolmsada suurt projekti aga kui palju nad tegelikult jõudsid teha, umbes äh, kuuskümmend tükki ehk kakskümmend protsenti ja nelikümmend tuli ainult Poolast. nii et see tõesti näitab, et nende projektide küpsus oli probleemne. Neid projekte muidugi on põhimõtteliselt vaja, aga neid ei ole veel ette valmistatud äh, nii hästi, äh, kui peaks. ja eks ante tingimuslikkus lõpetuseks see teatis, mis meie poolt välja tuleb, teeb üleüldise, annab üleüldise hinnangu. ja see kindlasti ei näita üksikuid tingimuslikkuse aspekte, mis jäävad märtsiks veel täitmata. eks ante tingimuslikkuse äh, ametlik tähtaeg oli kolmkümmend üks detsember kaks tuhat kuusteist. liikmesriigid peavad eks ante tingimuslikkuse täitmise kohta andma ülevaate käesoleva aasta juuniks. nii et ma ütleksin, et siin on kuuekuuline hall ala praegu. kasutame seda kõige paremal võimalikul moel, niimoodi, et juunis loodetavasti eh, lahtise otsaga eks ante tingimuslikkusi, tingimuslikkust enam pole. ja te teate ju, mida määrus ütleb? eks ole suur tänu teile, äh, härra Lemetre. tegemist oli väga huvitava ja viljaka diskussiooniga. suur tänu teile veel kord. ja kutsume teid äh, regikomisjoni juurde jällegi regulaarselt. ma arvan, et see on parim võimalus, kuidas jääda ühendusse ja kuidas üksteist toetada. suur tänu. okei okay.. We continue, I say you goodbye and continue with the program. jätkame. Oh, That's easier. Um, we continue now. nüüd jätkame meie päevakorraga. ja ma ei hakka teile rääkima kogu lugu Omnibussi teema kohta Te kõik olete sellega kursis, märgin lihtsalt, et me oleme ette valmistamas arvamust artikli viiskümmend neli pluss pluss pluss alusel. meie komisjoni eripädevuse alusel ning äh, kont ja eelarvekomisjon on juhtivkomisjonid ning äh, meie raportöör proua Kreel valmistas ette esimese arvamuste vahetuse nendega, mis tuleb paari-kolme nädala pärast ja loodame, et ta esitab meile järgmisel kuul juba arvamuse eelnõu ning et hä hääletada saame aprillis. ja siis, siis me paigutume kenasti parlamendi ajakavasse selle teema käsitlemisel, aga nüüd annan sõna proua Kreelile edasise viivituseta, kes räägib meile arengutest selle teemaga seoses. aitäh, proua esinaine! tõesti, tegemist on väga hüpliku algusega, kogu parlament selle omnibussi menetlusega. regi komisjonis soovisime tegelikult kahte arvamust, kõigepealt mis puudutab äh, solidaarsusfondi ja teist arvamust, mis käsitleks finantsreegleid laiemalt, mitte ainult ühtekuuluvuspoliitika valdkonna kohta. ning äh, leppisime seal osas kokku mõlema äh, raportööriga, proua Kressle ja härra tühiga, aga esimeste konverents otsustas teisiti, ma ei tea, miks see nii on, aga nii see on ning seetõttu pidime just napilt enne jõule, vist viieteistkümnendal detsembril tehti see otsus ning äh, siis toimus meil erakorraline koordinaatorite koosolek, kus pidime kokku leppima, kuidas nüüd edasi toimida. ja seetõttu olen mina nüüd raportöör ning olen tõesti üritanud äh, intensiivselt ette valmistuda selleks esimeseks arvamuste vahetuseks täna. no ma ütlen ausalt, et mõnedes punktides ei tea ma veel, mis suunas ma peaksin selle äh, aruandega või ettekandega liikuma. nii et ma täna hea meelega kuulaksin teilt sisendit. usun, et on täiesti selge küsimus sellest, kas me soovime või ei soovi lihtsustamist ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas läbi finantsmääruse lihtsustamise. no me oleme seda kogu aeg nõudnud parlamendina ning me oleme tõenäoliselt viimased, kes seda heaks ei kiidaks, kui seda tehtaks. mõnikord lugedes komisjoni ettepanekut ei ole ma ka päris kindel, kas asi muutub lihtsamaks nende muudatustega või mitte nii et äh, me peaksime komisjoniga nüüd neid asju selgitama ja laskma endale selgitada, sest ma ei ole paraku panga, pangas töötanud, ma ei tea, kuidas nende rahastamisvahenditega töötada ning siin oleks kindlasti abi ekspertide toest. aga see ei ole nüüd see probleem, mis mulle peavalu valmistab õigupoolest olen ma juba märkinud, et omnibussi menetlusse on sisse toodud nüansse, mis on, mis ulatuvad palju kaugemale kui lihtsalt lihtsustamine ning ma tahaksin neid natukese aja pärast käsitleda. finantsmääruse osas rääkis peadirektor meile juba arvestati kõrgetasemelise töörühma ettepanekuid, ent vaid äh, sel määral, mis on ka mõistlik, mis on võimalik äh, praegu käimasoleva perioodi raames, mida on võimalik muuta praegu. see tähendab, et uue taotlusperioodi algul peame mõtlema uuesti, mis lihtsustusi me järgmise perioodi algusest siis saame teha, saame kehtestada no üks asi, mille üle mul hea meel on, et see ette pandud on, on lihtsustatud kuluvõimalused, mis äh, praegu meil juba teatud määral olemas olid vabatahtlikkuse alusel, aga nüüd muutub see kohustuslikuks projektide osas, mis jäävad allapoole sada tuhandet eurot. see on minu meelest äh, igati mõistlik lahendus. samas aga olen kuulnud piirkondadest, et äh, neil on mure uue perioodi taotlustega, et kui nad, nad on arvestanud kõiki nõudeid, nad soovivad nendest lähtuda, soovivad seda kasutada ja nüüd järsku hakatakse asja lihtsustama ja kohustuslikus korras. ja ometi komisjon teab, et selleks tuleb teha ettevalmistusi, seda ei saa teha niimoodi, et üleöö. nii et eh, esimesel hetkel seostuvad sellega kindlasti märkimisväärsed kulutused ja ajakulu selle lihtsustamisega, seetõttu peaksime arutama, kas ei oleks mõistlikum praegu ette näha üleminekuaeg või siis vabatahtlikkus vähemalt, kuni uue äh, projektiperioodi alguseni ja peaksime selle üle tõesti intensiivselt järgi mõtlema, mis praegu kõige mõistlikum on. väga kahetsusväärne on igal juhul, et praeguse äh, projektide perioodi rakendamine seetõttu venib. ning olgugi, et see põhimõtteliselt on loomulikult õige suund, võib see täiendavaid viivitusi praegu põhjustada. Need äh, üldsummad, mis välja on pakutud, peaksid olema liikme kohta vastavalt tingimustele, mis liikmesriikides valitsevad ja neid tuleks selliselt rakendada. ning ma tean, et ei tohi alahinnata ka omavalitsuste ja asutuste võimekust ning arusaamist ühtekuuluvuspoliitikast ega seda üle hinnata. mis puudutab äh, ühtegu rahandus, rahastamisvahendeid, siis on nad üldjoontes olnud vajalikud ning äh, siin küsimus, äh, siin on tõesti käsitletud küsimust sellest, kuidas rahastamisvahendeid oleks võimalik kasutada ning põhimõtteliselt peame ütlema, et ma komisjoni usaldan et selles mõttes, et komisjon on esitanud õiged ettepanekud, sest ma tean, et komisjon ise on väga huvitatud selles, et sellest, et äh, rahastamisvahendeid tõesti liikmesriikides kasutatakse. aga ühes või teises kohas tõenäoliselt oleks põhjust asja selgemaks kirjutada. järgmine punkt puudutab äh, nüüd seda, et äh, tõesti, meil on ühtekuuluvuspoliitikas tehtud muudatusi selles paketis. üks muudatus, mida ma tingimusteta toetan on siis eesmärk uue prioriteedi lisamiseks, nimelt meetmed äh, varjupaiga taotlejate osas, neid peaks saama toetada nendest vahenditest vastavalt lihtsustatud menetlusele, partnerluskokkulepetele või, äh, või siis ka rakenduskavasid peab saama muut, muuta. ning väga hea, et see üldisesse määrusesse kirja pannakse, minu meelest on see igati mõistlik, see annab meile paindlikkuse reageerida uutele väljakutsetele ja seda võib meil tulevikus kindlasti vaja minna. ning omalt poolt ma sellega kindlasti mingit probleemi ei näe. teine punkt, milles ettepanek on tehtud ja rääkisime sellest juba, on ühtekuuluvuspoliitika ühendamine Junckeri investeeringute kavaga, EFSiga. ja see on minu jaoks juba punkt, kus kerkib suur-suur küsimärk kui ma mõtlen tagasi sellele, kui sümboolselt, sümboolselt no see investeeringute kava kavandatud oli, siis peaks siin läbi Euroopa eelarvevahendite kättesaadavaks tegemise, Euroopa eelarvest antavate garantiide, siis on siin tegemist ju sisuliselt rahaga, mis tehakse kättesaadavaks suurtele projektidele, mille üle liikmesriigid komisjoniga läbi räägivad ja mis ei ole seotud, vähemalt ei pruugi olla seotud ühtekuuluvuspoliitikaga. ja neisse tuleks tõmmata ka erasektori raha nende avalike investeeringutega, sellepärast et äh, ainult avalikust eelarvest ei piisa nende väljakutsete lahendamiseks, mis Euroopa Liidu ja liikmesriikide ees seisavad. ning mida me nüüd teeme äh, selle ettepanekuga, mille komisjon on esitanud Omnibus menetluses. me sisuliselt võtame uuesti avaliku sektori raha, paneme selle niisugusesse kesksesse rahastamisvahendisse ja, ja garanteerime, anname sellega veel ühe garantii. miks on Euroopa Investeerimispangal vaja veel kahekordset garantiid projektidele mis, millel juba peaks oma väärtus olema, miks seda vaja on? ma ei äh, hakkaks nüüd selle küsimuse üle arutama, mis siin võimalik on või mida võiks ette kujutada, aga vähemalt peaksime esitama küsimuse selle kohta. ja teiseks, on selge, et loomulikult tuleb raha viia liikmesriigi taotlusel keskrahastamisvahendisse, aga sisuliselt võetakse see raha ühtekuuluvuspoliitika vahenditest, mille, mida liikmesriik hakkab meie toetusel ju ellu viima. ning noh, võib-olla võiks öelda, et jah, et teistelt riikidelt samuti võetakse see raha ja seda saab üheskoos kasutada, aga see on hoopis teine arutelu, et üldjuhul liikmesriigid ühtekuuluvuspoliitika vahendeid sooviksid kasutada ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide saavutamiseks. edasi ei ole minu jaoks üldse selge, kuidas kavatsetakse reguleerida seda, et liikmesriik mingi ministeeriumi või, või kuskil muu, muus kabinetis otsustab, et et me nüüd teeme nii, et regi-, piirkonnad ja kohalikud partnerid, kes kaasatud on, asjaga ka nõus on, sest sisuliselt peab selle raha võtma ju ühi-, üldisest katlast. ning see tähendab, et kahtluse korral, kui ma mõtlen, et, et nüüd olen liikmesriigis ja, ja näiteks ütleme, Saksamaal föderaalvalitsus otsustab, et meil on vaja ühtekuuluvuspoliitikast viissada miljonit eurot ja see võetakse kõik äh, liidumaadele ette nähtud rahadest, antakse see edasi ja liidumaad seda raha kasutada ei saa, vaid äh, seda raha kasutab ainult üks või teine piirkond, kus see projekt realiseeritakse, mis selle raha saab. no minu hinnangul ei ole asi siin lihtsalt selles, et ühtekuuluvuspoliitikast võetakse raha välja, vaid äh, asi puudutab ka otsustamisstruktuure ja mehhanisme, millega me oleme võidelnud ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas partnerlusprintsiip äh, ei ole meile sülle langenud. seda ei soovitud rakendada pikalt ja paraku ei ole see võib-olla ettepanekus nii mõeldud, aga igal juhul on mul terav mure, et inimesed, kes ühtekuuluvuspoliitika ka niisugust äh, tihedat seost ei näe, aga teie regias töötavad, äh, üritavad võib-olla tulevikus veel veerandi võtta ühtekuuluvuspoliitika vahenditest ja paigutama, paigutada sellesse, selle järgmisesse investeeringute kavasse. ning äh, jätkusuutlikkuse ja partnerlusega ja mis iganes muude põhimõtetega see küll eriti ei seostu. ning seda, sellele tuleks tähelepanu pöörata. ja see ei saa olla meie kavatsus. ning äh, ma suure huviga kuulan, mida kolleegid mulle hakkavad rääkima sellel teemal. no võiks endale ju, võiks ju mõelda selle üle, missuguste otsustamismehhanismide toel me saaksime tõhusama koostöö tagada ESIF-i ja EFSI vahel. aga eh, minu hinnangul komisjoni tehtud ettepaneku põhjal see küll eriti ei õnnestu. härra Lambert von Nistelrooy eh, pidas vist üle saja triloogi nõukogu ja komisjoniga viimase üldfinantsmääruse teemal ning ma mäletan selgelt joint action planside kohta peetud üldist arutelu, mis oli väga terav ning äh, mis on eraldi punkt praegu Omnibus menetluses. Äh, joint action plans on, äh, nad on head, kui neid kasutatakse. see tundus hea uudse mõttena komisjonis ja ja paraku on aga olukord selline, et liikmesriikides seda praktiliselt ei kasutata, sest asi on liiga keeruline. komisjon on lõpuks nüüd reageerinud olukorrale ning teinud omapoolsed ettepanekud, aga tahaksin kolleegidele komisjonis märkida, et see sisaldab ettepanekuid kustutada mitmed sätted, mis on parlamendi ja meie komisjoni lemmiklapsed olnud, näiteks artiklis sada kuus räägitakse diskrimineerimiskeelust ja võrdsetest võimalustest, see on sealt välja võetud ning kataloog äh, nende nõuete kohta, mille järgi äh, mõõdetakse joint action plan'ide tõhusust, seda piiratakse oluliselt. ja kuna ja, ja siin me peame esitama küsimuse, et miks see nii on. ning viimane punkt, eelviimane tegelikult, mis mulle peavalu teeb. Äh, sama intensiivselt arutasime ka küsimust projektide toetamisest kultuurivaldkonnas, taristu äh, projektid turismi ja kultuuri toetuseks. oleme nende üle läbi rääkinud ja siis mäletan, pärast pikki-pikki arutelusid leppisime kokku, et läbi Regionaalarengu Fondi väikese mahuga äh, jätkusuutliku turismi- ja kultuuritaristut võib arendada. väikese mahuga või väikese ulatusega tähendab äh, normaaljuhul kuni viis miljonit, erandjuhtudel kuni kümme miljonit äh, mahuga projekte, see tundus meile piisav. see tundus meile piisav, aga nüüd Äh, olen teada saanud, et liikmesriikides, olen liikmesriikidelt saa-, saanud teada Euroopa Parlamendi kolleegidelt, et äh, tegelikult on terav nõudlus nende piirangute kaotamise järele. ning äh, siin ma pean ütlema, näen ma probleemi, sest meie otsustasime, mina, meie hinnangul päris heade põhjustega äh, et äh, ühtekuuluvuspoliitika peab suunduma tehnoloogia arengu ja innovatsiooni suunas, teadusuuringute toetamise suunas. me soovisime näha ajakohast ühtekuuluvuspoliitikat ning selle juurde kuulub see, et oleks võimalik väiksematest eelarvevahenditest, millest ei ole võimalik enam kõike seda toetada, mida varem toetati, ning ma ütlen, et et me, me ei sooviks investeerida mitte, mitte kivisse, vaid noortesse peadesse, nii. küsimus on, kas me oleme endiselt samal seisukohal. no ma mõistan ja just Itaalias toimus maavärin, looduskatastroof, et meil on vaja aidata inimesi taolistes olukordades, see ei ole üldse küsimus. aga me peaksime järgi mõtlema, kas täielik avamine ilma mingi piiranguta on ikka see tee, mida me soovime minna. et võib-olla võiks ikkagi mingi ülempiir olla, mis on kõrgem. ja võiks olla ka mingi paindlikkus. võiks ette näha läbirääkimiste võimaluse liikmesriikide ja komisjoni vahel, eriti keeruliste juhtumite puhul ning siis kõrgema ülempiiri ma ei tea, kui paljud kolleegid äh, nüüd äh, minu poole kriitilisi pilki heidavad selle jutu peale, aga ma loodan teilt vähemalt mingit sisendit saada selle kohta. viimane küsimus, mida ma tahtsin käsitleda, ja siin paluksin ma vähemalt komisjonil seda kontrollida et ma piirdusin oma ettevalmistusega täna nende küsimustega, mis puudutavad regikomisjoni. mis puudutab aga finantsreeglite muutmist, siis leidsin ma sealt ühe punkti, mis mulle muret teeb. meil on ühtekuuluvuspoliitikas kogu aeg olnud probleem sellega, et et me peame korraldama mingi eriregulatsiooni, läbi rääkima selle üle, et see, see, mis puudutab tagastamatut käibemaksu eh, regionaalarengu fondist ja sotsiaalfondist E, et oleks võimalik projekte, niisuguseid projekte toetada, kus käibemaksu tagasi ei saa. nüüd on e, meil artikkel sada kaheksakümmend lõige neli, e, mis sisaldab formuleeringut, mis ei ole mulle üldse üheselt mõistetav ning see on erand, et kas see, see erand ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas ikkagi jätkub või ei jätku ning ma, ma peaksin laskma ekspertidel seda kontrollima või meie peaksime seda tegema, sellepärast et vastasel juhul peame olema väga ettevaatlikud muus osas peaksime liikuma edasi võimalikult kiiresti, töötama võimalikult ruttu, üritan omalt poolt teha kõik, et ajakava järgida, aga lubada ma seda ei saa, sellepärast et tegemist on äh, väga tiheda ajakavaga, nagu proua Kresle, mille proua Kresle on paika pannud ning äh, keerulistes küsimustes tegelikult me peaksime endale jätma aega arutelusid pidada ning äh, ennast teavitada lasta loomulikult võib ka tihedat ajakava järgida ja asjalikku tööd teha, aga praegu ei oska ma kindlalt öelda, kas meil üheskoos see õnnestub või mitte. ma mõtlen just omavahel kokku leppida seisukohtades, mis lõpuks, sest lõpuks peame me ju nende üle läbi rääkima nii täiskogus kui ka triloogis liikmesriikidega nõukogus. nii et suur tänu kolleegide poolt juba tehtud koostöö eest ning ma loodan tõhusat ja loomingulist koostöö jätkumist variraportööridega, aitäh! Thank you, thank you very much! aitäh! Te rääkisite meile oma kahtlustest, oma kõhklustest ja nüüd annan ma sõna variraportööridele, et nemad meiega omasid jagaksid ja tõenäoliselt niimoodi me peaksimegi koostööd alustama sellel teemal. härra Van Nistelrooy. alati on eh, küsimus, kas muudatused on parema või, paremuse või halvemuse poole ning praegu äh, näen ma, et paremaks muuta on asju raske. see ettepanek on väga üldine, väga, väga ulatuslik ning eh, aega on vähe, välja võiks tuua väga erinevaid asju, nagu te ütlesite, te olete alles alustanud oma ettevalmistused, aga, aga olete välja toonud mitmed olulised küsimused. võib-olla peaksime mõtlema mitte nii palju sisulise plaanis osas, kui, kui regi komisjoni pädevuse seisukohast lähtuvalt, sest meie komisjoni pädevuses peaks olema öelda, meie ainupädevuses, mis meile siin meeldib või ei meeldi. ja võib-olla sellest peaksime me lähtuma. ning võib-olla ongi oluline, et me kohe algusest peale kaardistaksime oma punased jooned, et et mingid asjad, mille üle on võimalik läbi, läbi rääkida ja mingid asjad, mille üle ei ole, sest mingil hetkel me jõuame olukorda täiskogul, sest asi jõuab täiskogule enne, kui triloog algab. ning siis peaks olema selge, kus on need punktid, mis on meie jaoks hädavajalikud et kas meil on näiteks mingi menetlus, kui me tahame ja kui seda lõpuks ei saa, siis see, siis see mõjutab kogu seda ettepanekut. see oleks minu praegune panus. et teie dokumendis, kui, kui te seal esitate oma selgitused või mis iganes, siis äh, võiksite meile ühtlasi ka märku anda, kus on need kohad, kus me taganeda ei saa. ning muus osas usun, et te olete väga põhjaliku analüüsi juba läbi viinud ning tundub, et meie lähenemine on üsna sarnane. ootan teilt teie arvamuse ettepanekut ning äh, siis saame seda põhjalikumalt hinnata, aitäh! tänan! Äh, proua Tomašits, palun! aitäh! eelneval kolmekümnel aastal on finantsreeglite arv finantsmääruses järjest suurenenud. lisaks kogu paletile sätetest, mis puudutavad eri sektoreid, on meil lisaks nüüd veel ühissätted, mis puudu-, puudutavad tõuke- ja investeerimisfonde, samuti on meil äh, ühis, ühisregulatsioon välistegevuste osas. mis puudutab äh, finantspaketi, finantspaketi keerulisuse tõttu, on raha kasutamine aeglustunud ning äh, tekkinud on palju vigu selle rakendamise juures, seetõttu ma toetan üldist reeglite ülevaatamist sest praegu on meil viisteist eraldi dokumente pikaajaliste, dokumente pikaajaliste programmide reeglitega. kogu eesmärk, mis puudutab regulatsiooni eh, eri sektorite kohta selles paketis, seisneb selles, et otsustamine muutuks kiiremaks. seetõttu peamegi jätkama jõupingutusi tagamaks, et pudelikaelad süsteemist kaotatakse ja et eh, leitakse sünergia EFSI ja teiste Euroopa Liidu fondide vahel, sest nii vähenevad kulud, kui me hakkame rääkima rakendamisest ning äh, väheneb ka veamäär. loomulikult äh, on meil vaja lihtsustatud ja paindlikke finantsreegleid ja see on võtmetähtsusega asjaolu, võimaldamaks Euroopa Liidul kiiremini reageerida ootamatutes olukordades. kui me räägime Euroopa Liidu fondide kasusaajatest, siis eh, neile tuleb eriti kasuks lihtsustamine eh, just toetuste ja aruandluse lihtsustamise valdkonnas. peaksime olema rohkem suunatud tulemuste saavutamisele. ning samuti peaksid ka need muudatused, peaksime sellele tähelepanu pöörama ning see võimaldaks kasusaajatel keskenduda neile olulistele tegevustele ja kui nad saavad niimoodi keskenduda, siis väheneb ka veamäär ning rikkumised, rikkumiste arv. see aitab omakorda kasusaajatel sõlmida vajalikud lepingud ja lõpetada nende täitmine, äh, juba käimasolevate lepingute täitmine ning lihtsustab ka hald-, äh, rakendusüksuste tööd ja Euroopa Liidu tasandi asutuste tööd. kriisi ajal Euroopa Liidus on väga oluline, et kodanikul, kodanikel oleks võimalus olla kaasatud protsessidesse, nii et liikmesriigid liikmesriikide haldusorganid või ükskõik mis muud organid, mis ühel või teisel viisil täidavad Euroopa Liidu eelarvet, rakendavad seda. E-, et, et nad saaksid seda tõhusalt teha, inimesed peavad tundma, et Euroopa Liit on nende jaoks ja mitte vastupidi. Äh, ALDE fraktsiooni esindaja, palun. üritan jagada oma nägemust kõigepealt toetan meile esitatud analüüsi. teiseks tahaksin öelda, et härra Van Nistelrooil on õigus. me peame eh, keskenduma siin Regi komisjoni ainupädevusele oma seisukoha kujundamisel. me soovisime alguses eh, esitada kaks arvamust, aga seda võimalust meile ei antud. no seega me saame üldise finantsreeglistiku kohta midagi omnibussi ettepaneku kohta esitatavasse arvamusse panna, aga meie jaoks on kõige olulisem see, et eh, see, mis puudutab meie ainupädevust, meie komisjoni ainupädevust. ning selles plaanis on lihtsustamine väga oluline, et me peaksime lihtsustamist toetama igal pool, muuhulgas ka finants vahendite osas. sest sellest me oleme rääkinud, rääkinud, rääkinud pikka aega. ja nüüd oleme jõudnud hetke, kui meil on võimalik reaalne lihtsustus saavutada, isegi veel programmeerimisperioodil, mis kulgeb aastani kaks tuhat kakskümmend. rääkides Euroopa strateegiliste investeeringute fondist on praegu kätte jõudnud hetk, kus me peame ütlema, mida me tahame. sest kõik arutelud selle kohta, kuidas paralleelselt töötada, kuidas ühiselt töötada, kuidas leida paralleele tõukefondide, investeerimisfondide, strateegiliste investeeringute fondi vahel, kõik need arutelud, mida peetakse nii siin kui teistes vormides vajavad seda, et me ütleksime välja, mida meie ootame nendelt erivahenditelt. ja see on minu arvamus, et see ei ole ühtekuuluvuspoliitika osa, see on eri rahastamisvahend, mis äh, võib mõjuda piirkondlikult konkreetses piirkonnas ja me peame siin pakkuma teatud paralleelsust või üheaegset rakendatavust, aga samas eristama tõukefonde strateegiliste investeeringute fondist. see on väga oluline, sest äh, Omnibussi pakett ei puuduta üksnes praeguse mitmeaastase finantsraamistiku ümbervaatamist, vaid valmistab ette ka tulevast finantsraamistikku. ning see, mis me siia kirja paneme praegu Regi komisjoni seisukohana peaks olema alus meie seisukoha kujundamiseks tulevase finantsraamistiku osas, seetõttu minu arvamus variraportöörina oleks keskenduda regikomisjoni pädevusalale ning toetada tugevalt lihtsustamist, see peab olema põhisõnum ning väga selgelt öelda välja oma seisukoht selles, mis puudutab strateegiliste investeeringute fondi ja rahastamisvahendeid mis puudutab muudatusi seoses eh, sisserändajate ja pagulastega, siis siin on tegemist muudatustega, mis eh, on suunatud lahenduse leidmisele praegu tekkinud olukorras. peame olema väga ettevaatlikud, sest et siin kindlasti tuleb nõukogult eri avaldusi sellel teemal, ent eh, ma arvan, et peaksime olema ettevaatlikud ja tegema omalt poolt ettepaneku metoodika vastuvõtmiseks, mis järgib reegleid ja saame need äh, eesmärgid kirjutada vastavalt ähm, praegustele reeglitele prioriteetidesse ja liikmesriigid äh, võivad otsustada seda järgida. Need olid minu märkused. Äh, need on väga esialgsed, aga me oleme siin kõik samas paadis. aitäh! nii, härra Amažeid ei ole siin, äh, proua Vana. suur tänu teile, esinaine. austatud raportöör komisjoni omnibussi ettepaneku suhtes oleme meie rohelised kriitilised või isegi tagasilükkavad ja nendest kriitikapunktidest ma juba ennist ka rääkisin. meie jaoks ei ole mitte ainult äh, edasimineku äh, võimalus äh, siin äh, asjasse puutuvate komisjonide sõnaõigust on oluliselt piiratud, sellepärast et aega neil lihtsalt ei ole oma sõna sekka öelda ja sellise keerulise dokumendi puhul, nii nagu komisjon seda ütleb, et tegemist on ainult tehnilise dokumendiga, no nii see ei ole, meil on rohkem selle jaoks aega vaja ja eriti just see võimalus piiramatult äh, finantsvahendeid äh, suunata äh, igalt poolt mujalt Euroopa strateegiliste investeeringute fondi, tegelikult võiks see kõik tähendada ühtekuuluvuspoliitika lõppu, vähemalt sellisel kujul selle poliitika lõppu, nagu me teame teda. nii nagu eelkõneleja siin ütles, et EFSI ei ole ühtekuuluvuspoliitika jaoks mingisuguseks ohuks või et nad ei ole omavahel konkurendid tegemist on hoopis teistsuguse instrumendiga, no see ei ole päris ikkagi niimoodi. sellepärast, et eh, ilmselgelt komisjon on siin ka olnud väga selge ja ka Omnibussi määruse puhul, et eh, EFSI on kindlasti nende jaoks eh, ikkagi prioriteetseks, kui me võrdleme seda ühtekuuluvuspoliitikaga. ühest küljest on selge, et sissejuhatavas sõnavõtus on siin ka öeldud, et komisjon kutsub liikmesriike üles äh, vahendite suunamist äh, ühtekuuluvuspoliitika alt viia EFSisse, äh, aga teisest küljest on siin väga selgelt eelistatud ka see, et äh, liikmesriikide panus EFSine võetakse ka defitsiidi ja menetluskriteeriumitest välja, kui riikide eelarve puudujääki menetletakse sellist asja mingis teises poliitikavaldkonnas ei ole. nii et eh, siin võrdsest kohtlemisest rääkida ja öelda, et eh, siin ei ole mingisugust eh, eelistamist EFSI näol instrumendina või et ei ole ka ühtekuuluvuspoliitika nõrgendamisega tegu, siis mina pean ütlema siin väga selgelt, et ma ei ole sellega päri siis äh, üks sisuline küsimus ka minu arust, mis täiesti jäi praegu selgitamata. ma ei saa üldse aru, mil, mis siin ettekan-, ettepanekus on tehtud äh, jagatud rakendamine, nii nagu seda on siin sõnastatud. Shared implementation ja shared management. Äh, mida täpselt tähendavad need kaks sõnapaari? jagatud juhtimine ja jagatud rakendamine, kuidas see täpselt praktikas mõju avaldab? ja kas saate tuua siin ka konkreetseid näiteid? aga üldiselt on mul väga hea meel eh, koostööle, mitte ainult teiega, proua raportöör, vaid tegelikult kõikide osapooltega, sellepärast et ma arvan, et eh, meil on siin regikomisjonis tegelikult selles küsimuses parteiülesed eh, eesmärgid, see kõik, mille eest me oleme võidelnud äh, ühtekuuluvuspoliitika ees, Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend, kliimakaitse, sotsiaalse tõrjutuse vastased meetmed, linnaline dimensioon ja nii edasi see on tegelikult parteideülene huvi, mis meil on ja ma loodan, et meil saab olema raport, mis on tugev ja kriitiline, aitäh! okei okay,, thank you very much! suur tänu teile! ma rohkem sõnasoovijaid ei näe ning ma paluksin nüüd, et äh, Euroopa Komisjoni esindajad võtaksid sõna. palun, proua Mari, teil on sõna. Äh, ei, siiski, vabandust, äh, Mr Gillan. It's quite all right, madam president <laughs> um.... Pole viga, proua esimees ma räägin väga lühidalt, sest ma tean, et me oleme ajakavast maas ja ma arvan, et me ei saa katta selle määruse kõiki aspekte lähiminutitel. aga lisaksin nüüd mõningad äh, küsimused, mis siin tõstatati ja ühtlasi sooviksin selgitada ka komisjoni seisukohti. kõigepealt üleüldine lähenemine lihtsustamisele arvan, et proua eh, Kreel ka rõhutas seda, üritame välja eh, selgitada spetsiifilised eh, valdkonnad ESI <clears throat> fondide juures, kus me saame väga selgeid muudatusi sisse viia. ehk siis väga esmased näited, näiteks me ei, ei võta ette eh, programmeerimisprotsessi ümberkujundamise, sest see on juba praegu selja taha jäänud. me ei ole tegelenud veel eh, sooritus, eh, mm, sooritus ülevaatamisega, me ei ole sellega veel tegelenud, üritame teha äh, seda, mida on võimalik teha äh, rahastusperioodi poole peal ilma, nagu ma sooviksin rõhutada, et äh, me õõnestaks äh, olemasolevaid meetmeid. nii et me ei hakka midagi tegema protsessi poole pealt ning sooviksin rõhutada ka seda, et enamus lihtsustusprotseduure puudutavad eelkõige erinevate uute variantide eh, loomist, mis eh, leiaks, annaks eh, uusi võimalusi uute variantide väljatöötamiseks lihtsustamisprotsessi juures. ja arvan, et see näiteks puudutab lihtsustatud kuluvõimalusi ning praegusel hetkel võiks olla võimalus äh, Äh, näiteks personalikulude äh, lihtsustamiseks äh, ja nii edasi, need programmid saavad seega kohaneda vastavalt olukorrale ning kohaneda kõikide programmide individuaalsete tingimustega ning äh, on tekkinud valearvamus, et lihtsustatud kulud äh, muutuvad kohustuslikult alla saja tuhande euro juures. see puudutas väga mitmeid äh, kaebusi ja äh, see puudutas just nimelt administratiivkoormuse vähendamiseks äh, tihtipeale väikesed projektid, mis jäid alla saja tuhande, kaebasid äh, oma auditeerimiskulude suuruse äh, üle, mõned mikroprojektid äh, on öelnud, et auditi peale on läinud rohkem, kui grant tegelikult raha neile andis ning me ütlesime sellisel juhul, üritame siis jõupingutusi teha, kuna seda on võimalik teha, üritame lihtsustatud kulude programmi üritame kutsuda üles aina enam eh, programme niiviisi käituma ja aina enam liikmesriike eh, soovib seda teha, mis puudutab väiksemaid projekte, eh, mingem koheselt automaatse kasutuse juurde ja see annab tõelise süvalaienemisefekti ja mis puudutab nüüd üleminekuperioode, pidev peaaegu alalisi kestvaid äh, perioode, siis äh, sellest on tihtipeale saab äh, lausa laiendatud variant, kuid tegelikult see ei olnud selle esmane eesmärk. ning sooviksin paar sõna öelda veel selle kohta, milline on suhe fondide, fondide ja EFSI vahel, siis see on komisjoni jaoks väga tõsine küsimus, arvan, et põhitasandil eh, on kiire vastus see, et on vajadus eh, lisaelementideks, eh, et tugevdada suhteid mõlema vahel, kui ESI fondi määrus on vastu võetud, siis polnud EFSit, kui viimati see vastu võeti, EFSit polnud olemas nii et praeguse rahastamisperioodis on meil olemas tõsine investeerimisfond ning oleks mõistlik üle vaadata muud määrused ja e, mõelda, mida oleks võimalik teha selleks, et e, kõige võimalikult hästi, võimalikult tõhusalt neid erinevaid e, allikaid, rahastusallikaid kasutada ja mina arvan, et oleks väga segadust tekitav, kui me seda võimalust isegi ei kaaluks. ja teine asi, peame võimalikult rohkem täiendavuse peale mõtlema Euroopa eelarve juures, peame selle peale mõtlema ka paljude teiste fondide puhul, see on eriti mõistlik mõeldes EFSile ja võiksin siin rõhutada ka lisaelemente, mis on seotud EFSI ja ESI fondide juures. praegusel hetkel on selliseid äh, ju tihtipeale niimoodi, et äh, et erainvesteeringute puhul on vaja suuremat võimendusmomenti erasektori poolt, aga sellele pole mõtet praegu pikemalt keskenduda. ja mis puudutab nüüd käibemaksu küsimust, siis, siis võime sellele peale mõtlema lõpetuseks sooviksin öelda, et ilmselgelt komisjoni seisukoha pealt me väga sooviksime aidata eh, vastuvõtmisrakendusprotsessi nii palju kui võimalik, nagu ütles peadirektor, on vajadus, eh, et eh, see võetaks vastu võimalikult kiiresti, et meil oleks, sellel oleks piisavalt aega äh, et selles rahastusperioodil oleks sellel ka mingisugune mõju. oleme valmis igasuguseid äh, äh variante arutama ja kindlasti, kui teil on ettepanekuid siis, või küsimusi, küsige meie käest. suur tänu teile ja proua Kreel, palun. jah, äsu. jah, minu jaoks ei olnud see kõik tegelikult eriti abiks praegu. poliitilised küsimused, mida ma siin tõstatasin kõikidele küsimustele äh, vält-, vastamist te vältisite, äh, välja arvatud see, et analüüs oli hea. no ma istun siis kord veel maha ja püüan äh, oma ettepaneku kallal tööd teha, loodetavasti jõuan ma ikkagi seda teha enne ja siis rääkida ka variraportööridega loomulikult läbi. mul on väga hea meel, et meil on põhimõtteline kooskõla ja arusaam olemas lihtsustamise teemal, et siin on vaja täht-, et on väga tähtis kiiresti jõuda otsuseni. ehk on olemas ka võimalus, et mitmed need poliitilised asjad võetakse sellest protsessist välja ja räägitakse eraldi läbi. no see on muidugi selline spontaanne mõte, muidugi me võiksime siin kokku leppida selles, et EFSI ja ESIFi alane diskussioon võetaks sellest äh, menetlusest välja ja kustutame need üldse siit komisjoni ettepanekust ära ja ootame komisjonilt põhjalikumat ettepanekut tulevikus. see oleks muidugi üks variant, mis väga palju äh, aega säästaks, võib-olla see äh, selle idee ettepanija ehk komisjoni silmis ei ole kõige parem variant, aga me saaksime kompromissile jõuda. aga siin on siis üks mõte, mis mulle lihtsalt pähe turgatas võib-olla peaks selle üle mõtlema ja ma räägin eh, ehk ka variraportööridega sellest, kuidas me saaksime siin edasi minna. siis eh, kõik see, mida ma välja tõin, välja arvatud eh, käibemaksu küsimus, artiklis sada kuuskümmend viis on see kõik välja toodud, meie komisjoni pädevused on ka seal ka ära toodud. see võiks mõjuda ka lihtsustamist, lihtsustamist ennast finantsmääruses, aga kui see puudutab ühte nendest kolmest määrustest, siis on see meie pädevuses ja me peame siin midagi ette võtta. ma arvan, et lihtsad küsimused ühtekuuluvuspoliitika lihtsustamise suhtes ei ole meie komisjonis mitte rasked teemad, sest et me oleme juba päris palju ja kaua oodanud, et selline ettepanek tuleks ja ma olen siin tagasisidena nüüd võtnud arvesse ka, et sinna suunas me liigume ja ma näen vaeva äh, ja pingutan selle nimel, et heas tasakaalus ettepanek oleks kahe nädala pärast valmis. suur tänu teile! Thank you, thank you. suur tänu, suur tänu teile kõigile. ma lõpetan arutelu ja tuleme selle juurde tagasi e võite kindlasti toetust sellele oota ka variraportööride kohtumisel ja nii edasi, kas on muid teemasid? ei ole. ja meie järgmine kohtumine toimub esmaspäeval. kuuendal veebruaril kell kolm pärastlõunal ja nüüd kohtumine on lõppenud. vähemalt avalik osa sellest ja palun et kõik need, kes pole koordinaatorite kohtumisel oodatud, et ta lahkuks ruumist. ja tänan tõlke, ütleb esimees lahkelt. Ah, we have, yes, we have interpretation still. meil on tõlge kuus kolmekümneni, nii et jätkame eh, koordinaatoritega.